nüüd on meil küsimused komisjonile. ja kallid kolleegid, täna õhtul on meil lühem äh, siin see arutelu, küsimustele vastamine, sest eelmine mõttevahetus venis pikemaks, nii et me lõpetame kaheksa kolmkümmend, et tõlgid saaksid süüa vahepeal, siis kui nad jätkavad oma tööd kell üheksa. Äh, nii küsimus seitseteist. härra Hedegaard, teil on sõna. ma tänan ja ma hakkan vastama ja vastan lühidalt dokument Äh, millele siin küsimuses viidatakse, ei ole vastu võetud komisjonis ja selle väljalekkimine ei olnud kellegi poolt lubatud, aga komisjon kavatseb kuu lõpuks vastu võtta teatrise, kus ta hindab, äh, mida annab ja mida läheb maksta, maksma see kolmekümne protsendiline eesmärk vähendada kasvuhoonegaase kolmekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. seda teatis palus kõigepealt ähm, energia keskkonnanõukogu kolmekümnendal märtsil käesoleval aastal, nii et tegelikult on meil väga vähe aega olnud. nii et tegemist on väga tähtsa mõttevahetusega ja loomulikult siin on väga palju nüansse, mis vajavad põhjalikumat analüüsimist. see teatis annab meile eh, ka ETS eh, direktiivi analüüsi ning muudki analüüsid Eh, kuidas eh, Kopenhaageni tulemused mõjutavad niinimetatud süsinikuleket, aga üks asi olgu selge, komisjon ei kavatse langetada otsust päev pärast seda, kui teatis on välja tulnud eh, ja kohe seada eesmärgi kolmkümmend protsenti, kõigepealt ikkagi vaja asjad läbi arutada ja alles siis saame me teadlikult selle otsusega edasi minna ja seda arutati, et kõigepealt analüüs, mis see kõik maksma läheb, millised on arvud, arvutused ja et meil teie mõttevahetus oleks, tugineks faktidele ja siis alles otsustame, aga kindlasti on parlament kaasatud sellesse mõttevahetusse. härra Ziobro, kolmkümmend sekundit. ma tänan. E, dokumendis öeldakse, et kui uueks ees uus eesmärk saavutatakse, siis on sellel tagajärjed Kesk- ja Ida-Euroopale. komisjon ütleb, et äh, rahalised vahendid antakse struktuurifondide kaudu riikide käsutusse. kas see tähendab seda, et hakatakse rubriikide vahel raha ümber tõstma ja kuidas on tegemist näiteks äh, teede infrastruktuuriga, ja nii edasi. Uh, honorable... ma loodan, et lugupeetud saadik mõistab, et ma ei hakka väga põhjalikult, üksikasjalikult rääkima ühest küsimusest väga paljudest, mis omavahel seotud on, ei oleks asjakohane seda teha. ma ütlesin juba kuulamise ajal Euroopa Parlamendis, et mina arvan, et me peame mõtlema selle peale, et kui me raha kulutame Euroopa Liidus erinevateks eesmärkideks, siis me peame eh, ka hea seisma selle eest, et erinevad projektid, näiteks siin räägiti infrastruktuurist, et nad tõesti on korralikult ka läbi kontrollitud. aga nüüd kuidas saavutada saavutada see eesmärk kolmkümmend protsenti eh, heitmed kasvuhoonegaaside vähendamist aastaks kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et kõigepealt on ikkagi vaja analüüsida ja siis eh, hakkame arutama asja ja sinna on kaasatud selles arutelus nii kogu kui parlament. kaks täiendavat küsimust, Dikao ja härra Davis. proua Dikao kõigepealt, pool minutit. ma tänan Eh, president, volinik, me hääletasime täna eh, raporti üle, millega muudetakse direktiivi, mis puudutab ehitiste energiaefektiivsust. tegemist on uue protsessi algusega ja protsessi tulemusena me vähendame ehitussektoris heitmeid ja parandame energiaefektiivsust seal, aga selleks on vaja rahalisi vahendeid ja kõigepealt on vaja mm, kindlasti suurendada EDRF-i eh, kvoote selleks eh, teemaks. härra Davis, palun. president president volinik, kas esialgne küsimus ei näita seda, eh, kui suure probleemiga on tegemist? tegelikult paljud saadikud siin, paljud ka nõukogus esindatud valitsused lihtsalt ei aktsepteeri seda, et on kohe vaja tegutsema hakata kliimamuutustega võitlemisel. väga jah, lihtne on alla kirjutada eh, majandusliku heaolu ajal eh, sellistele vagadele soovidele, aga praegu ei ole selline aeg. kas tõesti, nüüd on vaja praegusel ajal, kui võib-olla eitatakse kliimamuutustega võitlemise vajalikkuse aktuaalsust, et tõsta veel meie eesmärke. ma alustan sellest, et räägin ehitiste energiaefektiivsusest. on väga palju viise, kuidas seda efektiivsust suurendada, on ka alternatiivseid finantseerimismudeleid ette nähtud, et tõesti need, kes kannavad hoolt hoonete eest, muudavad nad energiaefektiivsemaks ja tingimata ei ole alati vaja selleks rahalisi vahendeid eraldada. aga kindlasti ma tegelen selle küsimusega ja ma hindan äh, Mm, seda küsimust ka. on üks valdkond, kus me tõesti väga palju saame Euroopa Liidus ära teha, on nimelt, just nimelt see energiakasutuse efektiivsus ja just elamu ehituses. seal on tohutu potentsiaal ja väga rumal on see, kuidas me kasutame tohutult palju energiat, mis tegelikult mingit kasu ei anna, sest me ei kasuta seda tõhusalt, piisavalt. härra Davisele ütlen ma järgmist. kliimamuutuste eitamine jah, kui vaja, ma tegelen ka sellega, aga vaatamata kõikidele aruteludele, eriti Ühendkuningriigis, ma tean, te olete seda väga palju arutanud, aga mina leian küll, et IPPC on see, kes peab vigu parandama, kui ta need vead tuvastab. mina hetkel küll ei näe midagi, mis on vastuolus selle peamise järeldusega, millest to toetub teaduse andmetele. nimelt, et meil on vaja tegeleda kliimamuutustega, me peame tõsiselt nendesse suhtuma ning on väga palju muidki põhjuseid. on ju tõesti neid kliimas skeptikud äh, ja nende hääl kostab, aga ka nemad mõistavad, et tuleb midagi ära teha energiatehnoloogiate vallas ja energiakasutuse efektiivsuse vallas ja kui Euroopas nendes valdkondades ei ole tõhus, siis me lihtsalt anname ohjad käest väga tähtsas kasvavas sektoris. nüüd süsinikuleke, niinimetatud süsinikuleke ei ole meile nii suureks probleemiks. aga kui me teeme asju, millega me töökohti kaotame, siis ma tõesti satun hirmu ja kui me nüüd midagi ette ei võta, siis lähikümnenditel me tõesti kaotame töökohti ja mul on hea meel selle üle, et ka Ühendkuningriikide valitsus tahab kliimamuutuste vallas ka olla auahne ja see on meie jaoks väga tähtis. ma tänan. ja nüüd läheme edasi järgmise küsimuseni, number kaheksateist proua Geringer de Odenberg ja see puudutab komisjoni meetmeid autoriõiguse vallas. ja kõigepealt annan sõna volinik Barnierile vastuseks. tänan, härra president, kõigepealt tahaksin ma tänada proua Keringer-Todenbergi selle küsimuse eest. see on täiesti praeguse autoriõiguste ja interneti arutelu keskmes, aga tihti kahjuks autoriõigusi äh, nähakse kui takistust digitaalturu loomisele, ei, see pigem võimaldab autoritel müüa seda, mis nad on loonud ja see ei puuduta ainult kultuuri loomingulist tegevust, vaid see puutub ka tööstust, innovatsiooni. ja see tähendab investeeringute tagasi, tagasipöördumist ja see business mudel, mis äh, on seotud autoriõiguste eksisteerib juba äh, sadakonda aastat, aga see on muidugi nüüd edasi arenenud uute tehnoloogiatega, raadiotelevisiooni, satelliidi, kaabeltelevisiooni ja nüüd internetiga. ja uued tehnoloogiad on meil võimaldanud ellu kutsuda uusi majandusmudeleid äh, ja autoriõiguste kasutamist äh, ja sa-, austatud saadikud, selle asemel, et radikaalseid muudatusi pakkuda välja autoriõiguste osas, aga me tahaksime lihtsalt toetuda, toet-, toetada loovust ja sellega seoses tuua välja uusi mudeleid ja sellest me rääkisime kolmeteistkümnendal jaanuarilgi ja sellest ma juhindun oma tegevustes ja juhindub ka Euroopa oma õigusloomelises töös ja koos Nelli Kröösiga üheksateistkümnendal jaanuaril vastu võetud teekaarte, see ongi meie põhiliseks tegevusvaldkonnaks sel aastal kolm eh, põhialgatust või tegevust, kõigepealt raamdirektiiv, eh, mis puudutab autoriõigusi ja see puudutab siis kollektiivsetel autoriõiguste haldajatel paremini korraldada oma töö ja seda ka läbi interneti ja seal eh, nõndanimetatud one-stop shop'id ja see puudutab ka läbipaistvuse, halduse, kontrollimise, juhtimise reegleid ja, ja see võimaldaks ka autoriõiguste teenistuse muuta, muuta äh, läbipaistvamaks ilma äh, tuvastatud autori või autoriõigusteta äh, teosed ja mis puudutavad meie kultuuripärandit ja meie täht-, mõttes on just selle mõiste Äh, edendamine edasi, interneti sisu, uued videoteenused, mis on Euroopas tekkinud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on meil kavatsus alustada dialoogi erinevate osapooltega sellel teemal, mis puudutab uusi äh, teenuseid, mis annavad uue lisandväärtuse internetis, et kuidas selgitada seda, kuidas vaadata, milline roll võib olla tehnoloogial selles osas, et täpselt kindlaks määrata seda sisu ja ka tasustamist selle sisu eest ja kuidas efektiivselt ja tõhusamalt äh, võidelda äh, piraatluse ja interneti kuritarvitamise vastu. ja selles osas oleme me kõigi sidusrühmade valmis neid ära kuulama ja selleks, et tekiksid uue, uued majandusmudelid, meil ei ole mitte mingisuguseid a priorisid, meil ei ole ka mingisuguseid dogmasid või illusioone selles osas, et me leiame nüüd one size fits all lahendusi. me kasu-, tahame ära kasutada seda uut dünaamikat, uut, uusi arenguid ähm, selleks, et arendada välja tõeline majanduspoliitika kultuurisektori jaoks Euroopas. suur tänu, härra volinik. proua Tamberg, pool minutit lisaküsimuseks. tänan, volinik mul on väga hea meel kuulda teie algatustest. üks lisaküsimus, mis puudutab rohelist raamatut. komisjon on tunnistanud, et erandite süsteem autoriõigusele ei tööta ja ei aita kaasa äh, toode levikule, samuti ei võtta see arvesse tasakaalu looja ja kasutaja vahel ja loomulikult on teatud kohustuslikud erandid autoriõigusele ja me näeme, et äh, see pilt ei tööta, midagi on puudu. Äh, mis puudutab raamatukogusid, näiteks äh, pimedate raamatukogusid, mind huvitaks, millist, mida kavatseb komisjon nende erandite osas teha? härra volinik, palun Euh, austatud saadik, te esitasite küsimuse punkti osas, kus ma tahaksin taaskord kinnitada seda või teavitada teid sellest, et kuidas komisjon kavatseb äh, tegutseda vastavalt äh, artiklile sada kaheksateist ja meie lähenemine on just see, et me loome raamistiku pan-Euroopa üle-euroopaliste litsentside jaoks ja niimoodi võimaldab see meil äh, paremini toetada kogu seda süsteemi ja lisaks sellele tahaksin ma öelda seda, et see roheline raamat on väga tähtis ja see aitab meil kindlasti edasi minna erinevate ideedega, näiteks vaegnägijate osas. et küsimus, et miks me ei ole ambitsioonikamad kõige Euroopa Liidu autoriõiguse sisseviimise põhiline takistus on see, et ta peaks olema ülemuslik eh, liikmesriikide autoriõiguste osas. aga see tundub nii kultuuriliselt kui poliitiliselt olevat raske läbi viia. ja kuigi selle lähenemisega liikmesriigid on nõus, aga sellel on siiski omad piirid, sellepärast et seda ei saaks kohaldada vanade teoste osas, seda saaks kohaldada ainult nüüd vast loodud teoste osas ja mitte varasemalt näiteks komponeeritud. ja sellepärast ma just rõhutasin ka seda, et me soovime töötada eh, nende autoriõiguste osas, mis puudutavad neid teoseid, kellel ei ole konkreetset autoriõigust. aitäh, üks lisaküsimus, härra Ziko, palun suur tänu, härra volinik. ma tahtsin küsida, kas te näete ette äh, direktiivi läbivaatamist, mis puudutab autoriõigusi infoühiskonnas. ma küsin seda sellepärast, et meil on vaja õiguskindlust. kahjuks tõlgendatakse erinevates liikmesriikides erandeid erinevalt ja meil on seega liikmesriigiti erinevad otsused äh, sarnaste juhtumite kohta. sellepärast oleks kasulik see direktiiv äh, Lissaboni leppe valguses läbi vaadata, aitäh! volinik, teil on sõna. austatud proua saadik, vastamaks selgelt teie küsimusele, praegusel hetkel ei ole meil kavatsust muuta äh, erandite kataloogi äh, kahe tuhande esimese aasta direktiivis. me oleme otsustanud äh, pragmaatilise ja samm-sammulise lähenemise äh, kasuks kollektiivne omand, roheline raamat, millest ma just rääkisin, et just selles raamistikus me tegeleme nende murepunktidega, millele te viitasite, et meil ei ole kavatsust seda erandite kataloogiga tegeleda aitäh, nüüd liigume edasi küsimuse juurde number üheksateist, see on Euroopa Liidu riigiabikaarti puudutav küsimus härra Kellilt ja tere tulemast äh, proua Malmströmile, kes vastab komisjoni nimel. Uh, suur tänu, härra president härra Almunia palus mul tema eest sellele küsimusele vastata, ma ei näe härra Kellit siin, võib-olla tema näeb mind, ahaa, seal te oletegi, vabandust. suur tänu, härra Kelly, selleks, et tagada regionaalarengu järjepidevus, otsustas komisjon aastal kaks tuhat kuus, et liikmesriikide poolt äh, määratletud äh, regioonide liigitus äh, peaks kehtima kogu perioodile kuni aastani kaks tuhat kolmteist. samas äh, tunnistas komisjon oma suunistes, et kui olukord muutub, siis äh, võib ka ümbervaatamine osu-, osutuda äh, oluliseks ja seetõttu oli liikmesriikidele ette nähtud võimalus Äh, liikmesriikidele äh, rakendada lepingu artiklit sada seitse kolm C vaheläbivaatuse raames ja kolm liikmesriiki on seda ka kasutanud. Ähm, ümber võib vaadata kuni pool praegustest regioonidest, vahetada need uute vastu ja samuti on võimalik ka muuta abi kontsentratsiooni äh, juba määratud regioonides vahekokkuvõtte raames äh, hinnatakse regioonide vahetust ja abi kontsentratsiooni vajadust äh, lähtuvalt äh, Eurostati uusimatest äh, andmetest, mis puudutavad SKP-d ja samuti äh, NATS liigitust ja abi eesmärgiks on aidata äh, mahajäänud regioone. et ainult kolm Äh, liikmesriikidest on otsustanud äh, teatada muudatustest riigiabikaartidele, äh, näitab, et enamik liikmesriike arvab, et majanduskriis ei ole olulisel määral mõjutanud abivajajaid regioone. suur tänu, härra Kelly, palun! suur tänu vastuse eest, minu jaoks on hämmastav, et ainult kolm riiki Äh, endast teada andis, mina pärinen piirkonnast, kus me oleme kaotanud tuhandeid äh, töökohti, Dell näiteks kaotas kolm tuhat töökohta, nüüd üks äh, fi-, ravimifirma Pfizer kaotab kaheksasada töökohta meie piirkonnas Lõuna-Iirimaal nii et meie valitsus on teinud muudatusettepaneku ja ma loodan, et eh, regioonides tehakse muudatus, sest kui ei tehta, siis ma võin kinnitada, et valitsusel ei ole võimalik riigi tasandil rakendada eh, meie piirkonna firmade abistamiseks eh, efektiivseid meetmeid, nii et ma ootan, et komisjon rakendaks uut strateegiat ja ma arvan, et riigiabikaart on oma aja ära elanud. jah, nagu austatud äh, liige ütles, on üllatav, et ainult kolm liikmesriiki on palunud läbivaatamist, aga selline oli seis täna hommikuste andmete järgi. loomulikult paljudes liikmesriikides ja paljudes piirkondades on majanduskriisil olnud oluline mõju, aga võib-olla arvavad liikmesriigid, et on ka teisi teid, teisi vahendeid äh, selle probleemiga tegelemiseks, sellepärast et et ähm, nagu me näeme, liikmesriike äh, ei ole väga palju, seitsmeteistkümnele liikmesriigile anti võimalus vahetuste tegemiseks ja ainult kolm on seda teinud. ja loomulikult pikaajalise programmi eesmärgiks on tagada äh, mm, järjekindlus regioonide toetamiseks ja tõesti leidub ka teisi kriisi leevendamise meetmeid, aga ma usun, et härra Almunia on ka valmis seda teemat tulevikus teiega täpsemalt arutama, suur tänu! suur tänu, järgmine küsimus number kakskümmend äh, härra Posseltilt Euroopa Liidu Ukraina politsei koostöö osas yes,. jah, ma tänan ja ma tänan härra Posseltit küsimuse eest, see on väga tähtis teema. piiriülene politsei koostöö nende riikidega, kes on Euroopa Liidu naaberriigid, on ennekõike liikmesriikide pädevuses, aga Euroopa Liit toetab kahepoolset koostööd liikmesriikide vahel Ukrainaga ja teeb seda ennekõike Europoli kaudu. detsembris, neljandal detsembril möödunud aastal strateegilise koostööleping Europoli ja Ukraina vahel allkirjastati ja see lubab koordineerida koostööd võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, terrorismi vastu ja tõsiste ränkade kuritegude vastu. aga see leping ei võimalda isik avalikku andmete vahetamist kahtlusaluste kohta. sellist informatsiooni saab ainult vahetada riikide vahel, kes on Europoliga operatiivlepingu sõlminud ning enne, kui selline leping sõlmida, peab Ukraina kõigepealt võtma andmekaitseseaduse vastu ning ratifitseerima kahekümne, kaheksakümne esimese aasta Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis käsitleb üksikisikute kaitset seoses isikuandmete automaatse töötlemisega, samuti peab selle konventsiooni protokolli ratifitseerima tegemist on laiema prioriteediga, komisjon eh, tahab, et Ukraina kehtestaks isikuandmete kaitse režiimi, mis vastaks Euroopa Liidu normidele ja see võimaldaks tõesti sõltumat Liidu andmekaitseameti sisse seada Ukrainas, mida me saaksime toetada Euroopa Liidust eh, tehnilise abiga ja ka personaliga. samuti me mm, toetame politsei koostööd Ukrainaga Twinning projekti kaudu ja suurendame Ukraina politsei suutlikkust ning samuti EUBAM-i, see on piirimissiooni ning eh, koostöö Frontexiga, Olafiga ning ka Kagu-Euroopa koostööalgatus on, mille kaudu meil toimub eh, koostöö Ukraina ja Moldaavia piiripolitseinikega võitlemaks piiriülese kuritegevuse vastu. härra Posselt, palun. suur tänu, proua volinik, selle suurepärase vastuse eest, aga veel üks küsimus. kuidas on lood koolitused politseikoolituse toetamisega ja õigusvaldkonna tugevdamisega Ukrainas, kas seda tehakse ka naabruspoliitika raames, kas Euroopa politseikolledžit see ka puudutab või tehakse seda ainult liikmesriikide tasandil have...? loomulikult Ukrainaga on meil pidev dialoog nendes küsimustes ning minu kolleeg äh, volinik Füüle on maatriksi koostöö kohta koostanud ning ka mina olen sellesse töösse kaasatud ning see hõlmab siseküsimusi ja seda, äh, kuidas me saame aidata Ukraina ametivõimusid Ähm, ja kuidas edendada koostööd. me käsitleme seda ka paari nädalat pärast meie kohtumisel Ukraina ametivõimudega. nüüd politsei koostöö ähm, on midagi, mida me arutame edasi, kui Ukraina on teinud vastavad sammud, me oleme valmis koostööks, nad on meie tähtis naaber, meil on väga palju ühist, meil on ka ühised väljakutsed piiriülese kuritegevuse näol, nii et väga hea, kui me nad kaasaksime paremini ka edaspidi. aga Ukraina peab äh, oma tingimusi parandama, aga meie oleme nende käsutuses ja anname neile abi. ja vaatame, kuhu me siis pikemas perspektiivis välja jõuame. ma tänan. nüüd on küsimus kakskümmend üks, härra papa Nikolau, küsimus, mis puudutab kuritegevuse plahvatuslikku kasvu Euroopas, volinik, palun. tõesti, maraton, lugupeetud saadik, härra president, hiljutine Eh, statistika Eurostatis eh, kriminaalkuritegevuse kohta, mis kahekümne üheksandal mail avalikustati ja hõlmab aastaid üheksakümmend kaheksa kuni kaks tuhat seitse ei näita, et selline plahvatuslik kasv oleks toimunud, millele saadik viitab. aga komisjon mõistab, et organiseeritud kuritegevus kujutab endast ohtu kodanikele, kogu Euroopa Liidu majandusele ning komisjon tahab teha vastavad ettepanekud ning rakendada ellu need meetmed, mis on suunatud erinevate ehm, kuritegevuste vastu võitlemisel, kas organiseeritud või mitte ja see kuulub ka Stockholmi tegevuskava alla ning samuti eh, hõlmab meie justiitsrändepoliitikat järgmisteks aastateks. Stockholmi tegevusplaan on komisjonist vastu võetud ja asepresident Reding just pool tundi tagasi arutas teiega seda Stockholmi tegevuskava juba. enne aasta lõppu eh, komisjon esitab ka teatise, mis käsitleb sisejulgeolekustrateegiat ja seal on juba konkreetsed ettepanekud ja ohtude hinnangud lähimaks viieks aastaks ning loomulikult organiseeritud kuritegevus kuulub ka sinna sisse. nüüd ühised ohud nõuavad ühiseid reageeringuid, nii et meil on vaja ühiseid instrumente, mida tõhusalt kasutavad liikmesriigid, avalikud asutused ja erasektor ning äh, räägin kolmest kuritegevuse liigist, mis on üle-euroopalised, millel on ka rahvusvaheline mõõde, inimkaubandus, küberkuritegevus ja identiteedivargus. ning komisjon kavatseb tugevdada koostööd äh, nendes valdkondades ning valmistab ette ka Mm, operatiiv- ja õiguslikke ettepanekuid, seda koostöös liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga ning äh, vabaühendustega, erasektoriga. nii et koostöö, parima praktika vahetamine, normid, suunised, koolitus ja uurimistegevus, tänu sellele peaks tõhusus tõusma ja ka vastastikune mõistmine paranema ning ka äh, koostöö kandidaat riikidega on väga oluline võitluses kuritegevuse vastu selline auahne lähenemisviis otsuste langetamisel loomulikult vajab äh, liikmesriikide poliitilist tahet. tõhus ja kiire äh, meetmete ellurakendamine sõltub ka rahalistest vahenditest, mida liikmesriigid eraldavad eesmärkide saavutamiseks ja komisjon saab toetada liikmesriike finantsprogrammide kaudu, et teha, parandada koostööd Euroopa Liidu tasandil ning Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendilegi uued pädevused selles valdkonnas ning ma juhin tähelepanu sellele, kuivõrd palju lasub teie õigudel, õlgadel? härra Mitchell, täiendav küsimus. ma tänan, härra president, tänan voliniku vastuse eest. mina kirjutasin parlamendi raporti Euroopa Keskpanga kohtu, kohta möödunud aastal ja üks küsimusi, mille ma tõstatasin, oli see, et tublisti on suurenenud eh, viiesaja euroste rahatähtede eh, ringlus ja eriti just viiesaja, mitte niivõrd kahesaja. ja ma rääkisin, et võimalik, et neid kasutatakse rahapesuks ja kuritegevuslikel eesmärkidel. Ühendkuningriikides ollakse väga mures selle pärast. ma palun, et komisjon võib-olla võtke see teema üles Euroopa Keskpangaga ja uurige, kui, kes on need, kes kasutavad suures koguses viiesaja euroseid rahatähti ma pean ütlema, et siin peab olema mm, mingi põhjus, kas maksudest kõrvalehiilimine või tõesti kuritegevus. mina ei ole ühtegi oma silmaga näinud, aga volinik Well, ma tahan tänada lugupeetud saadikut selle informatsiooni eest ja loomulikult me ana analüüsime olukorda ja vaatame kas me saame mingit malli tuvastada siin hetkel ma ei saa selle küsimusele vastata, aga kindlasti ma tegelen asjaga, aitäh, et juhtisite mu tähelepanu sellele. härra Papa-Nikolau, teil on täiendavaks küsimuseks sõna. suur tänu, härra president, proua volinik, suur tänu teie vastuse eest. Te vastasite väga täpselt, aga olite ka väga aus ja ma hindan teie ausust ja teie rep-, teie vastuse konkreetset eh, iseloomu. ja eriti suur tänu selle eest, et te viitasite nendele andmetele, aga need andmed puudutavad perioodi ainult ka kuni kaks tuhat seitse. selle kuu alguses täheldasime me, et kolm süütut inimest eh, tapeti meeleavaldajate poolt ja meeleavaldajad, kes avaldasid meelt äh, helgema tuleviku nimel. kas komisjonil on kavatsus seoses sellega äh, kohaldada süstemaatilisemalt ka mingisuguseid meetmeid või pöörduda liikmesriikide poole? Äh, kindlamal toonil selleks, et kaasajastatakse statistilised andmed ja selleks, et me saaksime tugineda praegustele arvudele sellistes olukordades. ma tänan, äh, lugupeetud saadik, komisjon ja mina väga kahetseme nende kolme isiku surma mm, nende meeleavalduste ajal, mida, mis hiljuti toimusid, see oli tõesti süütute inimeste surm ja tragöödia. ja mõtleme hukkunute perekondade peale aga nagu te ütlesite, meil on vaja oma statistikat kogu aeg uuendada ning Eurostat tegeleb sellega ning loodetavasti suudab juba paremini aja, mõne aja pärast hinnata olukorda. me ei plaani mingeid algatusi hetkel selle kohta. jah, sellised surmajuhtumid on väga kahetsusväärsed ja kohutavad, aga komisjon tegeleb piiriülese kuritegevusega ning teeb koostööd liikmesriikide ametivõimudega ja Euroopa asutustega, esialgu mingeid algatusi selles vallas ei plaanita. järgmine küsimus on kakskümmend kaks, tuleb härra Potsilt ja puudutab Euroopa Liidu ühist viisapoliitikat. volinik Malmström, palun. jah, tänan, härra president, austatud liige Euroopa Liidu viisapoliitika on harmoneeritud, see on ühine poliitika, see põhineb kolmel õigusaktil, mida kohaldavad liikmesriigid. määrus viissada kolmkümmend üheksa aastast kaks tuhat üheksa toob välja need riigid, mille suhtes kehtib viisakohustus ja mitte, teiseks tingimused Schengeni viisade äh, Äh, väljastamiseks ja kolmandaks äh, üheksakümne viienda aasta direktiiv, mis puudutab äh, viisade formaati. ja see kehtib kõikide kolmandate riikide suhtes, kelle suhtes kehtib viisanõue. esimene määrus, millele ma viitasin, toob välja loendi kolmandatest riikidest, mille kodanikud peavad välispiiri ületades omama viisat, see on nimetatud negatiivne loend ja samuti ka positiivne loend, mis puudutab siis riike, mille puhul viisakohustust ei ole, seal on palju kriteeriume, vastastikusus on väga oluline, see nimekiri kehtib kõikidel riikidel, välja arvatud Ühendkuningriik ja Põhja-Iirimaa, Island, Norra ja Šveits. ja meil on ka põhimõte, et kui kolmanda riigi kodanikud vabastatakse viisanõudest, siis kolmas riik omakorda peaks äh, vastupidi äh, pakkuma sama võimalust Euroopa Liidule. kui äh, positiivses nimekirjas olev riik seab sisse viisakohustuse mõnele liikmesriigile, siis rakendub vastastikususe mehhanism, ehk siis Euroopa Liidul on võimalus kas taastada äh, viisanõue kolmanda riigi suhtes või kui see ei ole võimalik, siis ajutiste meetmete korras äh, seda teha. see süsteem on olnud ähm, edukas, nagu komisjoni vastastikususe raport äh, ähm, näitab. aastast kaks tuhat viis on liikmesriikide poolt ähm, teada antud kolmeteistkümne 13 Eh, riigi kohta sellistest eh, nähtustest ja komisjon on meetmeid võtnud hulka riikide suhtes, sealhulgas ka Jaapan, Paraguay, Costa Rica, Uruguay ja nii edasi. ja eh, komisjon üsna varsti annab välja vastavad meetmed ka Brasiilia suhtes. mis puudutab USA-d ja Kanadat, siis siin on probleeme vastastikususega, see on alati nii olnud selline mehhanism ei kehti äh, siis, kui negatiivse loendi äh, riik äh, ainult ühele või paarile liikmesriigile viisakohustust rakendab või äh, muudab. komisjon negatiivse loendi puhul mingisuguseid mehhanisme ette ei näe, nii et nende riikide osas on raske vastata. suur tänu, härra Pots, pool minutit lisaküsimuseks tänan, härra president, proua volinik. kui Euroopa Komisjon on ühtse viisapoliitika garant ähm,, ma tahaksin teid tänada teie selgituse eest, ja kui see poliitika põhineb vastastikususel, siis kui kaua kavatseb komisjon kannatada seda režiimi, mille seadis sisse Kanada äh, Tšehhi Vabariigi suhtes, mis on Euroopa Liidu liikmesriik, aitäh! suur tänu, loomulikult ma olen väga teadlik sellest, äh, millele liige viitab ja komisjon on selle teemaga väga aktiivselt tegutsenud. Äh, Kanada on loonud konsulaaresinduse Prahas, see oli üks tingimustest, äh, mida me neile esitasime ja nad on vastu võtnud ka teekaardi, kuidas liikuda tagasi viisavabastuse suunas. meil on olnud mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi sellel teemal, mida teha. Kanada on öelnud, et nad äh, muudavad oma seadust ja annavad ka vastava eelnõu üsna varsti oma parlamendile, me peame nendega dialoogi, samuti ka Tšehhi võimudega, selleks et tagada, et see dialoog jätkuks, et see oleks konstruktiivne äh, ja et me tõesti liigume lahenduse suunas. ja me arutame seda teemat uuesti liikmesriikidega juuni alguses nõukogus. mul on kahju, et see konflikt ei ole veel lahendatud, aga ma äh, võin kinnitada austatud liikmele, et me töötame oma kolleegidega selle nimel, et leida lahendus nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, küsimus number kakskümmend kolm härra Kontise poolt, mis puudutab lahendamata küsimusi Euroopa Liidu ja Türgi ühisavalduse osas viiendast novembrist kaks tuhat üheksa, volinik, teil on sõna um,. Uh... jah, tänan, mul on täna tihe päevakord. austatud liige, ma tahaksin meenutada, et äh, läbirääkimised Türgiga on olnud Äh, rasked juba alates mandaadi sõnastamisest aastal kaks tuhat kaks, aga viimasel ajal on toimunud väga palju positiivseid nihkeid, eelmisel aastal äh, äh, kiirendas läbirääkimisi nõukogu öö, otsus, mis ja öö, eelmisel aastal öö, külastas ka minu kolleeg äh, härra Pilvström koos volinik Barroga Türgit ja mm, ka pärast seda on toimunud positiivseid nihkeid ja sellel sügisel oleme me väga lähedal sellele, et alustada uuesti läbirääkimisi tagasivõtulepingu osas. Äh, komisjon on, arvab, et äh, tekst on tasakaalus ja me peame lahendama mõned Türgi poolel tekkinud probleemid, me püüame selle teksti nii kiiresti kokku leppida kui võimalik ja oleme pidevalt kontaktis Türgi võimudega. eesmärgiks on loomulikult anda teile äh, Euroopa Parlamendile pidevalt infot äh, selle kohta, mis toimub, sest ka teie nõusolekut on vaja ja juunikuus siis nõukogus kavatseme samuti informeerida äh, ministreid mis puudutab äh, Frontexit, siis äh, formaalset seost äh, nende kahe asja vahel ei ole, aga komisjon võtab samme, et tagada järjekindlat lähenemist mõlemale dokumendile. komisjon ei saa kommenteerida konkreetsete liikmesriikide piiril tekkinud probleeme, sellepärast et need on ainult liikmesriikide pädevuses ja käivad rahvusvahelise õiguse alla ja me pöördume liikmesriikide poole, et naaberriikidele antaks ajakohast infot näiteks sõjaliste vahendite kasutamise kohta piiridel. tänan, härra president, proua volinik me oleme näinud, et et äh, alati on äh, raske saada konkreetseid vastuseid nendele küsimustele, mida me regulaarselt esitame. ja võib-olla on see seotud ka keeleküsimusega, aga tundub, et on veel päris palju takistusi selleks, et äh, kokkulepe sõlmitakse, aga suur tänu selle eest, et kinnitasite meile, et meid hoitakse kursis sellega Türgi peaministri visiidi käigus Ateenasse kirjutati kokkulepe alla ebaseaduslike migrantide osas, kes tulevad Türgist, Türgist Kreekasse. kokkuleppe protokoll kirjutati alla, kas sellel saab olema ka mingisugune mõju läbirääkimiste edenemisele no,? suur tänu sellele lisaküsimuse eest kuna ma ei tea Türgi ja Kreeka vahelise kokkuleppe detaile, siis ma võin lihtsalt öelda, et see näitab äh, konstruktiivset atmosfääri äh, Kreeka ja Türgi võimude poolt. Äh, Türgiga käivad paralleelsed läbirääkimised, nagu ma ütlesin, me oleme lahendusele väga lähedal, atmosfäär on olnud konstruktiivne ja see, ma arvan, näitab äh, Äh, ka Türgi-poolset huvi meiega kokkuleppele jõuda ja see loomulikult on kõikidele kasulik, aitäh. see pole veel läbi. härra Papa-Nikolaul on lisaküsimus. proua volinik see ei ole mitte esimene kord, kus me esitame küsimusi sellel teemal ja meile vastati, et Frontex arutab tehniliste äh, külgede üle äh, Türgiga. Libe komisjonis, kui te kohtusite meiega, siis te rääkisite meile detailselt nendest äh, teemadest, mis kuuluvad meie pädevusse ja te ütlesite, et Türgiga sõlmitav kokkulepe ebaseaduslike sisserändajate osas oli jõudnud oma koostamise lõppfaasi aga kas sellisel kokkuleppel ei saa olema mõju ka Frontexile? sellepärast, et Frontex on väga tähtis organisatsioon just võitluses ebaseadusliku sisserände vastu. ma ei tea, kuidas need kaks asja omavahel oleksid ül-, seotud, aga minu meelest siiski peaks ju Frontexi rolli mainima ka selles kokkuleppes. proua volinik. jah, suur tänu, mul oli tõesti võimalus eelmisel esmaspäeval olla libekomisjoni ees ja ma kordaksin üle, mida ma seal ütlesin, et äh, läbirääkimistel Türgiga liigutakse edasi. mis puudutab Frontexit ja Türgi piirikontrolli, siis nad on jõudnud tehnilisel tasandil esialgsele kokkuleppele äh, koostöökorralduse osas äh, ja praegusel hetkel Frontex ootab Türgi-poolset vastust teatud küsimustele, et tööd jätkata. loomulikult on Frontex siin oluline öö, ähm, osapool, aga me peame öö, võtma asju järjekorras, kõigepealt äh, suur lepe ja siis jätkata paralleelselt Frontexi äh, läbirääkimistega, sest loomulikult koostööks on alati võimalik. järgmine küsimus on number kakskümmend neli, paruness äh, Ladfordilt Euroopa terrorismivastaste meetmete kohta ja LKA kinnipeetavate üleviimise kohta. jah, ma tänan ja tänan ka Sara Ladfordi selle küsimuse esitamise eest, nagu te teate, mul vähegi on huvi selle teema vastu, me oleme selles küsimuses palju koostööd teinud varasemal ajal. jah, vabadus ja julgeolekud käivad käsikäes ja põhivabaduste austamine ja õigusriik on Euroopa Liidu lähenemisviisi tuumaks võitluses terrorismi vastu ja terrorismivastase võitluse meetmed tuleb alati võtta nii, et peetakse täielikult kinni põhiõigustest ja Euroopa Liit peab selles eeskuju näitama see pole mitte ainult õiguslik nõue, vaid ka peatähtis tingimus, mis tagab Euroopa Liidu usutavuse ja legitiimsuse ning samuti suurendab usaldust liikmesriikide vahel ja üldsuse usaldust meie vastu. sellepärast komisjon jätkuvalt järgib lähenemisviisi, et meie operatiivtegevusel oleks, operatiivtegevus oleks tõhus, aga samas ka peetaks kinni põhiõigustest nüüd see üleviimise praktika ja salavanglad on loomulikult inimõiguste rikkumine ja komisjon seda alati rõhutanud ning asjasse puutuvad liikmesriigid peavad läbi viima eh, erapooletu ja põhjaliku uurimise nende nähtuste üle. see on kohustus, eh, mida neilt nõuab Euroopa Liidu inimõiguste konventsioon ja ka ohvritel kannatanutel on õigus kompensatsioonile. me julgustame Poolat ja Rumeeniat läbi viima neid uurimisi, mm, eh, mis puudutavad salavanglate väidetavat esinemist nende territooriumitel ning märtsis kaks tuhat kaheksa algas kriminaalmenetlus juba Poolas. me oleme ka Leedu valitsusele kirjutanud ja tervitanud nende proaktiivset lähenemisviisi uurimistele. nüüd, mis puudutab neid üleviimise lendusid ja Euroopa Liidu äh, lennunduspoliitikat, siis komisjon õppis nendest mm, õppetundidest, mis me saime aastal kaks tuhat kaheksa ja jaanuarikuus äh, jõustus ühtne Euroopa taevas ja see võimaldab meil paremini äh, lennukite liikumist meie Euroopa Liidu õhuruumis jälgida ning me teeme seda väga tähelepanelikult. kaks tuhat kaheksa komisjon esitas faktilisi andmeid oma dokumendis, mis puudutas terrorismi ja põhiõigusi ning liikmesriigid vastasid kriminaalõigusalasele küsimustikule, samuti haldusõigusalase, menetlusõiguse ja terrorismialase võitluse küsimustele. kõik liikmesriigid vastasid esitatud küsimustele ja nüüd me valmistame ette komisjonis mm, sellist kokkuvõtvat analüüsi, et vaatame, millised meetmed on siis rakendatud terrorismivastases võitluses. terrorismivastane võitlus eh, liikmesriikide tasandil eh, ja osalemine eh, luure keskagentuuri üleviimisel on midagi, mida me konkreetselt ei käsitle, küll aga me jälgime tähelepanelikult, mis toimub liikmesriikides ning vaatame, mis toimub ka liikmesriikide kohtutel ning analüüsime neid. tänan. baroness Ladford, palun. ma tänan, volinik Malmström. jah, eh, nüüd on eh, jah, mehest saanud mm, Äh, nagu nende jahiloomade pidaja, ma arvan, et see on täiesti asjakohane väide siin praegu teie kohta, aga nüüd rääkides järelevalvest ja selle mehhanismidest ja tulevikuplaanidest, asi on selles, et meil on minevik, liikmesriigid osalesid illegaalsetes luurekeskagentuurides struktuuri mm, operatsioonides, piinamistes, kadumistes ja väga palju me räägime ju inimõigustest, jah, see on kõik see retoorika, aga suur lünk on retoorika ja reaalsuse vahel ja vastutusele ei ole veel kedagi võetud. kas mm, komisjon, kes on tegelikult asutamislepingute mm, täitmise järelevalvaja ei peaks rohkem siin ära tegema, kuidas ikkagi eh, need uurimised lõpule viia ja tähtis on, et nüüd uue Ühendkuningi valitsuse ajal ka korralik uurimine avalikkuse silme all läbi viiakse, paraku varasemal ajal see nii ei olnud. volinik, palun. jah, ma arvan, et see töö, mis parlamendis on ära tehtud, siin on väga oluline ehm, jah, tõesti, eh, te olete näidanud, mis on toimunud ja ka avaliku arvamuse nõudmist olete vastu tulnud, et tõesti olete tegelenud asjaga ning ka komisjon eh, jälgib, kuidas uurimised liikmesriikides läbi viiakse praegu. ning eh, ühtse Euroopa taeva ettepanek aitab meil meie tegevust veelgi parandada, siin tõesti me hoiame asjal silma peal, me tahame selgust, aga paraku midagi konkreetsemat me praegu ära teha ei saa, küll aga oleme nõus koostööd tegema Euroopa Parlamendiga, et siin selgus nendes asjades tuleks. ma tänan. täiendav küsimus, palun prosić panią komisarz o informację w pewnej moim zdaniem ma tänan volinik võib-olla jagate meile informatsiooni ühe tähtsa küsimuse kohta. nimelt terrorismivastase või, või terrorismivastase võitlus on tähtis ja me peame seda võitlust pidama ja kõik teavad seda, aga see võitlus nõuab koostööd liikmesriikide vahel. kas te leiate, et liikmesriigid tõesti on täis tahet äh, koostööd tegema selles valdkonnas või pigem tahetakse lihtsalt edastada tähtsaid äh, andmeid ja informatsiooni üksteisele pigem, mis ka aitab terrorismi vastu võidelda. kuidas teile näib? jah, terrorismivastane võitlus loomulikult on üks väga tähtis element Euroopa Liidu tegevuspoliitikas ja peamised meetmed rakendatakse liikmesriigi tasandil, eh, seda teevad poliitikud, politseijõud ja meie saame eh, seda toetada, seda tegevust, poliit-, õigusliku raamistiku luua ja seista hea saame selle eest, et põhiõiguse hardat austataks. me saame eh, rahaliselt toetada kannatanud ning soodustada koostööd aga minu arvates toimub praegu väga palju just koostöö vallas liikmesriikide vahel praegu. loomulikult alati jääb see delikaatne operatiivandmete jagamise aspekt, mõnikord tuleb alles usaldus luua kõigepealt, et andmeid saaks vahetada, tihtipeale tuleb ka harmoneerimine läbi viia, tagamaks, et tõesti kõik Euroopa Liidu süsteemid peavad kinni õigusriigi põhimõtetest ja on usaldusväärsed. ja siin tõesti Euroopa Liit saab palju ära teha. aga Stockholmi tegevuskava, kui seda arutati, siis tõesti liikmesriigid andsid teada, et nad tahavad tugevdada koostööd omavahel, et võidelda Euroopa Liidus terrorismi vastas, terrorismi vastu, aga olid valmis ka suvendama koostööd kolmandate riikidega. ja luure keskagentuuri üleviimise programmid ei ole kuidagi osa sellest terrorismivastasest võitlusest. tänan, volinik, tänan lühiduse eest ja tänan ka täpsuse eest selles väga keerukas valdkonnas. nüüd läheme edasi kahekümne viienda küsimuse juurde. vabandust, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse. proua Mäkinis. vabandust, kui ma teid katkestasin. Teie oma uue liberaalse aspektiga palun teid, et küsimus kolmkümmend kolm ka täna käsitleda võetaks. üsna ebatõenäoline, et me jõuame välja kolmekümne kolmanda küsimuseni. parem ärge oodake. me võtame nüüd viis küsimust, vabandust, kaheksa küsimust kombineeritult härra Dajani vastab ühe korraga nendele kaheksale küsimusele ja pärast seda on küsimuste esitajatel võimalik täiendavaid küsimusi esitada. härra Dajani, palun, teil on sõna. me lõpetame kaheksa kolmkümmend, ma kordan üle, sest personal ja tõlgid peavad süüa saama, enne kui me kell üheksa tööd jätkame. härra Dajani, palun signor presidente onorevoli colleghi parlo ormai nella nuova veste da due anni tänan, härra president. ka minul on alati väga kiire ja ma olen juba sellega jõudnud harjuda. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on väärt seda, et neile erilist tähelepanu osutatakse. komisjon on veendunud selles, et me peame tagama selle, et VKE-d saaksid äh, Äh, tegutseda, õitseda ja välti, me peame vältima seda, et äh, majanduskriis väga raskelt neid mõjutaks. Small Business Act kahe tuhande kaheksandast aastast on võimaldanud edusamme teha, viis õigusloomilist ettepanekut, mis tulenevad Small Business Actist, on vastu võetud, äh, täpsemalt määrust, eh, riigiabi osas erandite määrus, siis vähendatud käibemaksumääraga seonduv ja edasi veel ka määrus, mis puudutab vabandust, et on veel teisi määrusi, mille üle arutelud on käimas ja mis seonduvad just käibemaksu sissenõudmisega. Eh, mõju-uuringu ka seoses oleme me ette näinud seda, et me pidevalt testime VKE-sid ja selleks, et parandada eh, neid puudutavat õigus, eh, seadusandlust ja näiteks, et kuidas neid mõningatest raamatupidamiskohustustest vabastada ja veel muudki ja meil on tõsine kavatsus eh, teatud määral ellu viia see Small Business Act. VKE-d on muutunud ka millekski, millest juhinduvad liikmesriigid ja oma majanduse elavdamise pla-, kavades on nad öö, sellele tuginenud öö, näiteks selles osas, mis puudutab laenusid VKE-dele, me oleme parandanud juurdepääsu äh, rahastamisvõimas, võimalustele, aga tõsi on see, et liikmesriigiti on tulemused ka väga erinevad, aga meie jätkavalt komisjonis jälgime ja kontrollime seda, et kuidas ka liikmesriikide tasandil on Small Business Act ellu viidud. meie sooviks on see, et need meetmed, mida me oleme välja pakkunud ja soovitanud, neid viidaks ellu nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. Äh, VKE-de poliitika, ta sisaldub ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. VKE-del on väga tähtis koht selles äh, ja taaskord siis, kui me vaatame, kuidas liikmesriikides seda strateegiat ette ellu viiakse, siis me järgime ka seda, et kuidas on käinud VKE-de käsi selle raames. liikmesriigid peavad kohaldama meetmeid VKE-de äh, huvides ja seda selleks ja seda juhindudes just Small Business Actis sisalduvatest ettepanekutest järgmine etapp on see, et me vaatame, kas need põhimõtted on sisse kirjutatud ka liikmesriikide majanduse elavdamise kavadesse. meil on kavatsus hinnata saavutatud ja see võimaldaks meil jälle vä omakorda välja tuua uute meetmetega ja seda ikka juhindudes Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja innovatsiooni puudutavad krediidid, laenud on prioriteetse, prioriteetne küsimus, edasi piiriülene koostöö, rahvusvaheline koostöö VKI-de tasa, tasandil, edasi noored ettevõtjad, ei, ma arvan, et nemad peaksid olema nende uude, uutest algastustest põhilised kasusaadjad. mis puudutab neid probleeme, millega praegu äh, VKE-d kokku puutuvad äh, rahastamisvõimaluste leidmisel, siis komisjon on tegelenud selle valdkonnaga ja seda eriti just koostöös Euroopa Keskpangaga ja seda kõike selleks, et äh, kontrollida täpselt, millega tegemist on komisjon viib läbi regulaarseid uurimusi sellel teemal. meie sooviks on lihtsustada VKE-de juurdepääsu rahastamisvõimalustele, laenudele, sellepärast et neil on tõeliselt vaja oma tegevuses neid öö, äh, rahastamisvõimalusi. ja koos Euroopa Investeeringute Pangaga me oleme ellu kutsunud mõningad finantsinstrumendid selleks, et parandada VKE-de konkurentsivõimed, näiteks programm Jeremy, mida Regionaalarengu Fond finantseerib, ka see peaks võimaldama lihtsustada VKE-de elu kogu Euroopas. lisaks sellele on mik-, mikrofinantseerimisinstrumendid, millega tegeleb ka Euroopa Investeerimispank ja need on mõeldud just V-, VKE-dele, on parandatud VKE-de juurdepääsu äh, rahastamisvõimalusele ja seda läbi Euroopa investeerimispanga laenude, mis ta annab vahendajatele pankadele, kes siis omakorda VKE-dele need laenud edasi annavad kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Investeerimispank eraldas kolmteist miljardit eurot finantsinstitutsioonidele just sellel eesmärgil ja see on siis viiskümmend viis protsenti rohkem kui eelmisel aastal. seitsekümmend viis protsenti nendest summadest Äh, mis olid selleks ette nähtud, äh, leidsid ka ärakasutamist Euroopa VKE-de poolt. paar päeva tagasi organiseeris komisjon kõrgetasemelise kom-, konverentsi, kus olid ühinenud pangad, investeerimisinstitutsioonid ja VKE-d ja seal osalesid ka Euroopa Parlamendi saadikud. see võimaldas meil teha kokkuvõtte praegusest olukorrast ja mõelda ka uute strateegiate peale, selleks et parandada veelgi VKE-de juurdepääsu finantseerimisele. see konverents oli väga tähtis, sellepärast et ta kujutas endast meie jaoks võimalust rääkida uutest meetmetest, mille eesmärgiks on toetada VKE-sid ja aidata neil uuesti majanduslikult jalule tõusta me peame jätkama arutelusid erinevate finantsasutuste, finantsinstitutsioonide vahel ja see dialoog peab jätkuma ka äh, komisjoni egiidi all. ja need järeldused, mis sellest tehakse, võimaldavad kindlasti meile äh, Äh, paika panna ka uue tegevuskava selleks, et parandada VKE-de juurdepääsu äh, rahastamisvõimalustele Euroopa Liidus. lõpetuseks tahaksin ma teavitada parlamenti sellest, et Euroopa esimese VKE-de nädala raames korraldatakse rohkem kui tuhat kakssada erinevat üritust Euroopa Liidu liikmesriikide ja regionaalsel tasandil. ja need on sellised üritused, mis otseselt puhututavad seda sektorit. ja see nädal leiab aset kahekümne viiendast maist esimese juunini ja selle raames antakse ka üle kolmekümne esimesel mail Madridis Euroopa ettevõtluse auhind. ja isiklikult ma kinnitan teile, et ma ei säästa jõudu tegemaks nii, et töökohad jääksid alles Euroopa Liidus ja seda ka tänu nendele meetmetele, mida kohaldatakse just VKE-de huvides. nii nagu te teate, et suurte tööstussektorite, suurte tööstusettevõtete restruktureerimine toob kaasa töökohtade kaotamist ja me saame seda kompenseerida ainult niimoodi, kui me soodustame VKE-de arendamist, mis, kes kujutavad endast tõelist Euroopa majanduse selgroogu ma vahetaks või muudaks menetlust, äh, kõik küsimused koos proua Haakin. suur tänu, tahaksin äh, õnnitleda volinikku edusammude puhul. Te rääkisite eh, kapitalist ja Euroopa Investeerimispangast, eh, mis on andnud eh, kapitali Iiri pankadele ja ka VKE-dele, aga enamik sellest kapitalist ei lähe jagalelävimise, laialijagamisele, sellepärast et Euroopa Investeerimispanga eesmärgiks ehk siis keskpika perspektiivi investeeringud ei lange kokku VKE-de eesmärkidega, milleks on refinantseerimine. nii et eh, kas te olete nõus sellega, et eh, mingi uus mehhanism tuleks eh, kokku panna, milline roll võiks olla komisjoni, komisjonil selles ja kas võiks kaaluda Ühendkuningriigile süsteemile sarnast süsteemi? härra Higins. ma olen nõus täiesti sellega, mida volinik ütles, VKE-d on väga olulised, äh, mitte ainult sellepärast, et äh, seal luuakse töökohti, vaid ka sellepärast, et äh, nad on pikema elueaga kui suured firmad, mis ei paku piirkonnale või riigile erilist äh, lisaväärtust, aga ma olen ka nõus sellega, mida ütles just kolleeg, rahastamise küsimus on kõige suurem probleem ja lisaks on liiga suur ka halduskoormus. suur tänu, härra Mitchell! suur tänu, härra president! ma tahaksin küsida volinikult, et kui ta vaataks VKE-de probleemide mitte otsese rahastamise küsimusi. ma ei tea, kuidas teie riigis on, aga minu riigis sellist asja nagu pangajuht enam ei ole. raha antakse pangale, pank ei hinda inimeste isikuomadusi või kogemust. Nad on automaatsed. kuidas võidetakse valimisi, üks hääl korraga. kui iga VKE looks omas riigis ühe uue töökoha, siis me oleks majanduskriisist väljas. nii et ma paluksin teil rääkida Euroopa Investeerimispangaga, et äh, kasutage oma mõju selleks, et meil tekiks pankades uuesti reaalsed pangajuhid, kes hindaksid inimesi vastavalt nende potentsiaalile. suur tänu. selge küsimus, kas äh, komisjon tõesti usub, et VKE-de nädal täidab oma eesmärgid. ma küsisin komisjonilt, ähm, kuidas tagada see, et äh, liikmesriigid äh, tagaksid äh, kliima, kus ettevõtlus saaks tegutseda ja sellel ei oleks liigseid takistusi. volinik, kas te saate teha lühidalt Äh, me peaksime lõpetama kell pool üheksa. Äh, ma tänan, ma kuulan hea meelega kõikide kommentaare ja toetan teie seisukohti, äh, mis puudutab Euroopa Investeerimispanka siis kohe pärast seda, kui minust sai volinik, kohtusin ma härra Moistadiga ja palusin talt kolmkümmend miljardit eurot äh, VKE-dele investeerimispangast, Euroopa Investeerimispangast. mul oli see kavatsus juba siis, kui äh, ma äh, siin teie ees kuulamisel esinesin ja mul oli hea meel teie toetuse üle. pärast seda äh, esialgset kokkulepet kuus või seitse miljardit sellest äh, summast jõudis tegelikult isegi äh, oma lõppeesmärgini. see ei ole lihtne protsess, kaasatud ei ole mitte ainult Euroopa Investeerimispank, vaid ka liikmesriikide pangad. Euroopa pangandussüsteem on mitmekesine, mitte kõik pangad ei ole ühesugused, on paljud äh, nende hulgast, kes tegelevad äh, spekuleerimisega, aga õnneks on meil ka piisavalt pankasid, kus pangajuht tõesti tunnebki kohalikku äh, ärimeest ja teab ka, kelle käest ta raha tagasi saab, ma ei tea, mis on juhtunud Ühendkuningriigis. kohtumine Mm, mille me korraldasime mõnede kolleegide ja MEP-dega paar päeva tagasi, äh, jõudis huvitavale järeldusele, meil on vaja strateegiat, mm. meil on vaja tegevuskava äh, VKE-dele krediidi võimaldamiseks ja see tegelikult aitab äh, neid edasi. E, innovatsiooni konkurentsivõime tagamiseks on vaja innovatsiooni, aga innovatsiooni ei ole võimalik saavutada ilma rahata. meil on vaja pankasid, kes annaksid äh, krediiti. paljud neist on ka juba lubanud, et nad tulevikus hakkavad seda tegema. meie siin püüame olla vahendajad Euroopa Keskpanga, Euroopa Investeerimispanga, äh, Euroopa pankade vahel, kaks asepresidenti Euroopa Investeerimispangast tegeleb selle teemaga. VKE-d on parimaks võimaluseks kriisist väljajõudmiseks praegusel hetkel. ja ma ütlesin seda juba kõne alguses majandus, majandus- ja finantskriisist ei tohiks saada sotsiaalkriis, nii et me peame aitama VKE-sid, te võite mind selles osas usaldada, me püüame tagada et VKE-sid kaitstaks, toetataks ja edendataks eelkõige finantsiliselt sest ainult läbi finantsabi saame me turumajanduses äh, aidata kaasa nende konkurentsivõime suurenemisele ja seda me peame tegema pärast Lissaboni, me peame tagama sotsiaalpoliitika rakendamise. ma vabandan kolleegide ees, et küsimist, küsimuste aeg jäi äh, lühidaks, eelmine debatt jooksis üle aja, äh, ülejäänud küsimustele vastatakse kirjalikult ja istung on lõppenud.